lugupeetud daamid ja härrad, aasta tagasi algas Araabia kevad, mis paljudele meie lõunapoolsetele naabritele tõi vabaduse. ka Süürias läksid inimesed tänavatele, avaldasid seal rahumeelselt meelt äh,, lootuses paremale elule, nii nagu see oli toimunud nende naaberriikides. me näeme, et õudne diktaator on ot-, on teinud otsuse vabaduse vastu ja avatud sõja poolt oma rahva vastu. üle kaheksa tuhande inimese on sellel aastal loovutanud oma elu Süürias ja näeme iga päev verevalamist, millel ei paista olevat lõppu. inimesed Euroopas, inimesed kogu maailmas, me kõik vaatame šokeeritult neid pilte ja seda õudset režiimi, režiimi tegevust Süürias. rahvusvahelisel kogukonnal on olnud raskusi nende õudsate tegude lõpetamisel. Euroopa Parlament kutsub president al-Assadi üles vähemalt äh, humanitaarabi äh, tsiviilelanikkonnale lubama ja olen veendunud, et te jagate minu arvamust, äh, et tuleb öö, ähm, rahvusvahelist öö, üldsust üles kutsuda äh, härra Kofi Annani toetama ühel häälel selles raskes tegevuses, kus ta üritab tsiviilelanikkonnale abi saada. me kutsume kõiki ÜRO Julgeolekunõukogu vetoõigusega liikmesriike üles, et nad oma tegevust ei äh, paneks sõltuma taktikast. daamid ja härrad, eile juba järjekordselt oli meil terrorismi ohvrite mälestuspäev. kaheksa aastat tagasi, üheteistkümnendal märtsil kahe tuhande neljandal aastal toimus Madridis üks kõige õudsemaid terrorirünnakuid Euroopa pinnal läbi ajaloo. üle sada üheksakümmend üks inimest äh, äh, surid ja üle tuhande kaheksasaja said haavata mõtleme kõikide terrorismi ohvrite peale, kes said surma äh, Madriidi, Londoni, Bologna ja Pistoia rünnakutes. meie Euroopa Parlamendi saadikud seisame õlg õla kõrval nende perekondadega, ähm, mis lõhuti laiali terrorirünnakute tõttu. meie kaastunne on pööratud kõigile sõpradele, lähedastele, omastele, aga ka terrorismirünnakutes ellu jäänutele, kes kahjuks peavad terve ülejäänud oma elu kannatama nende vaimsete ja füüsiliste vigastuste all. Euroopa Parlament mõistab igasugused terrorismivormid hukka terrorism on ettenägematu ja anonüümne, seetõttu on ta tegelikult kaasaegse aja üks kõige õudsemaid äh, vägivallaviise ja meil tuleb üheskoos teha kõik selleks, et terrorismirünnakute ohvreid toetada. ja eile, nii nagu ka meie kõik, äh, tähistati Jaapanis äh, tsunami katastroofi aastapäeva aasta pärast selle katastroofi toimumist, üheteistkümnendal märtsil kahe tuhande kümnendal aastal toimus katastroof, tulid meie silme ette uuesti kõik need katastroofipildid, äh, pildid ka tuumakatastroofist, äh, mille põhjustas äh, tsunami. Euroopa Parlament pärast päevakorra kinnitamist täna esimese päevakorrapunktina arutabki just seda sündmust ja selle sündmuse tagajärgi. meie tänase täiskogu osangist, osaistungjärgu alguses tuleb siiski öelda, et meie kaastunne, et me avaldame kaastunnet kõikidele selle õudse looduskatastroofi ohvritele, samamoodi nagu ka selle tuumakatastroofi ohvritele. ma oleksin väga tänulik, kui te nii Süüria kui ka terrorismi ohvrite kui ka nende looduskatastroofide ohvrite nimel alustaksite seda osaistungjärku leinaseisakuga das protokoll und die angenommenen texte der sitzung kuueteistkümnenda veebruari kahe tuhande kaheteistkümnenda